Sanko eelmine volinik kinnitas meile, et äh, tema komis-, komisjoni karjääri ajal mitte ta ainult ei rakenda tänast äh, seadusandlust äh, korralikult, vaid tuleb tagasi ka ametiaja lõpus selle asja juurde ja tõesti, praegu me välgukiirusel selle parlamendi ametiaja lõpu suunas liigume ja ka selle komisjoni ametiaja lõpu suunas liigume. ja kutsuksin üles volinik Vassiljud, kes on osutunud härra Küprianule täiesti vääriliseks asendajaks, kutsuksin siis teda nüüd üles härra Küprianu võetud kohustust austama, sellepärast et loomade heaolu on küsimus, millele tuleb äärmiselt tõsiselt suhtuda. me oleme selles sellest asjast siin rääkinud ka mitmel varasemal korral, kuid kui me peame ennast tsiviliseeritud ühiskonnaks, siis meid hinnatakse tihti mitte ainult selle kaudu, kuidas me suhtume oma loomadesse, oma inimestesse, vaid kuidas me kohtleme ka oma loomi, nii et see on kindlasti rõhutamist väärt. viimased kommentaarid nüüd selle suulise küsimuse enda kohta nimelt loomade vedamist käsitlev määrus on 2007. aastast olnud jõus seega peaks olema komisjonini jõudnud esimesed liikmesriikide asu, aastaaruanded määruse rakendamise kohta kas komisjon saaks teavitada meid sellest millised liikmesriigid selle aruandega on esitanud ja kas komisjon on juba läbi viinud aastaaruande esialgse analüüsi mille alusel saaks teha järeldusi puuduste ja raskuste, aga ka suurimate seadusandluse saavutuste kohta selle õigusakti rakendamisel ja kas komisjonil on kavas koostada aruanne määruse rakendamise kohta liikmesriikides. selline analüüs on vajalik seoses loomade vedu käsitleva määruse kavandatava läbivaatmisega. seega härra volinik, palun teilt vastuseid nendele küsimustele, suur tänu! aitäh. nüüd äh, saab sõna volinik äh, Spiidla, palun. president, äh, lugupeetud parlamendisaadikud, daamid ja härrad. ma olen täiesti nõus seisukohaga, mida väljendas härra Parish. see, kuidas me loomi kohtleme, sealhulgas ka Äh, põllumajandusloomi, on eetiline küsimus, äh, samuti tsivilisatsiooni küsimus. komisjon on teadlik, et loomade transport äh, ärilistel otstarbetel võib põhjustada loomadele olulisi kannatusi. eriti nõndanimetatud madala väärtusega loomade puhul, loomade puhul, kes on mõeldud tapamajade jaoks õigussätete jõustamine loomade transpordi korral kaugete vahemaade taha on väga oluline. meil on jõudnud teated loomade julmast kohtlemisest, loo-, komisjon toetab äh, kõiki olemasolevaid meetmeid selleks, et olukorda parandada, meie eesmärk on paremini jõustada Euroopa Liidu õigusnorme ning parandada loomade olukorda, parandada nende tervist, samuti nende elutingimusi. Äh, uurimuses, mis viidi läbi äh, ühise teaduskeskuse poolt, jõudsime me järeldusele, et äh, parimad kontrolliviisid, nagu näiteks seire satelliitsüsteemi abil, selleks, et Äh, geograafilise positsioneerimise kasutamine, see äh, võimaldaks meil parandada reeglite jõustamist ja selline innovatiivne tehnika võiks samuti aidata vähendada bürokraatiat. komisjon hindab samuti võimalusi Äh, kuni siis oma ametiaja lõpuni sisse viia uued normid, uued standardid, mis põhinevad teaduslikele andmetele selles osas, mis puudutab siis loomade transpordi pikkust ja ka transporditavate loomade hulka. ja seda, kui palju ühes sõidukis loomi on. komisjon hindab Äh, jõustamist ning rakendamist, äh, tuginedes liikmesriikide poolsetele raportitele, äh, lähtudes Euroopa Liidus praegu jõus olevatest määrdustest. ja selles, nendes aruannetes olevat infot võrreldakse inspektsioonide tulemusel saadud infoga. ning nende inspektsioonide tulemused avalikustatakse seejärel interneti kaudu komisjoni internetilehekülgedel ning neid hinnatakse ka siis võrreldes infoga, mis on saadud vabaühendustelt, rahvusvaheliselt organisatsioonidelt, kes selles valdkonnas tegutsevad. terve rida liikmesriike on juba oma aruanded kahe tuhande seitsmenda aasta kohta esitanud. kahe tuhande kaheksanda aasta lõpuni Küpros, Leedu, Malta, Bulgaaria ja Luksemburg ei ole veel esitanud siis oma aruandeid komisjon on sellele tähelepanu juhtinud ning jälgib äh, valvsalt olukorda. Äh, kahe tuhande viienda aasta määrus loomulikult äh, tähendab seda, et seda tuleks liikmesriikides rakendada ning määruse jõustatavus on väga oluliseks aspektiks mis tahes tulevaste õigusaktide puhul seetõttu komisjon arvestab liikmesriikide analüüse selleks, et õigusakte tulevikus veelgi parandada, aitäh! ja nüüd saavad sõna fraktsioonide nimel esinejad ja kõigepealt härra Stevenson Rahvapartei nimel. president, suur tänu, härra president, volinik Spidla, kõigepealt vaatame, mis on selle asja taust loomade veo e, maksimumtähtajad võeti vastu detsembris kaks tuhat neli ja jaanuaris kaks tuhat seitse see käivitus kõikides liikmesriikides. on ette nähtud e, erandid pikematele marsruutidele, kus on põhjendatud see, mis, kus on näidatud, et e, loomade standardid on tõstetud, et on ventilatsioonisüsteemid, kliimasüsteemid, Äh, tagatud, äh, loomade jootmine tagatud ja et puhkeaegadest peetakse kinni. üldised erandid ka äh, kõige kaugematele maapiirkondadele ning saartel näiteks nagu Oakley, minu piirkond, on see täiesti vältimatu, et loomi veetakse väga pikkade maade taha, kuid seal on need veokid siis vastavalt sellele ka kohandatud, et loomad saaksid siiski mugavalt transporditud on ette nähtud teatavad keelud, näiteks nagu vasikad nooremad kui eh, kümme päeva ja talled nooremad kui nädal, neid ei tohi transportida ja tuleb tagada see, et nendest eh, peetakse kinni kõikides liikmesriikides. Šotimaal on nendest väga karmilt kinni peetud, terves Euroopa Liidus on meie tulemused selles vallas olnud äh, küll kõige paremad, kuid nagu Neil Parish ütles, tekitab mulle muret see, et sama karmilt ei järgita neid reegleid äh, mitte kõikides liikmesriikides, vähemalt on nii kuulda, eriti just mõningates lõunapoolsetes äh, liikmesriikides ja mõnedes äh, hiljuti liitunud Ida-Euroopa riikides. Neil Parish viitas siin äh, hobuste transpordile, tapale mõeldud hobuste transpordile, see tekitab mulle tõsist muret. loomakaitseorganisatsioonid ja vabaühendused on andnud palju aruandeid meile seal hobuste ja muu eluskarja kohta, kuidas äh, väga kuumas äh, veokis veetakse loomi, juua nad ei saa, puhkepaus ei ole, neid on topitud tohutul arvul ühte väikesesse veokisse loomad on täiesti dehüdreerunud, on tugevas stressis ja üritavad siis õhku ahmida, üsna tihti mõned nendest ka hukkuvad, selline tegevus tuleb lõpetada, kõikides liikmesriikides tuleb määruse kõikidest äh, tingimustest kinni pidada. ma toetan täna seega Neil Parishi suulist küsimust, mille eesmärgiks on siis kontrollida, kui palju nendest meetmetest kinni peetakse ja ma loodan, et Euroopa Komisjon äh, saab meile nüüd seda infot jagada ja taas kinnitada meile, et on astutud samme Äh, kaheksatunnise transpordi ajalimiidi osas äh, et lõpetada praeguse julm euroopa liidu seadusandluse rikkumine mida me ikka ja jälle näeme suur tänu suur tänu sotsiaaldemokraatide nimel saab härra Migueles Rammas sõna suur tänu härra president daamid ja härrad vastavalt sellele, kus Euroopa Liidu riigid geograafiliselt asuvad või kui suured nad on või kui tihedad on nende kaubandussuhted, on nende jaoks ka loomade vedu erineva tähendusega. osade jaoks on loomade vedu väga tähtsa tähendusega. mulle tundub, et komisjoni jaoks on raske olukorda analüüsida kogu Euroopa Liidus praeguste reeglite kohaselt peaksid liikmesriigid igal aastal esitama aruande, kuid ei ole paika pandud uuringute miinimumarvu liikmesriikides. peale selle ei ole meil ka statistikate jaoks ühtlast hindamist, nii et meil ei ole erinevatest liikmesriikidest saadud arvandmeid võimalik võrrelda härra volinik, selline olukord peab kiiresti lõppema, midagi tuleb ette võtta. teiseks, te ise oma ettevõttes ütle, oma ettekandes ütlesite, et loomad, mis on teel tapamajja, olevat teistsugune kategooria. minu arvates see ei ole nii loomad mängivad ka majanduses väga suurt rolli ja kõikidel loomadel on ühesugune äh, positsioon. selleks, et äh, saada korralikku liha, tuleb loomi vedada alati ühesugustel tingimustel, hoolimata sellest, kui kaugel on tapamaja, kas neid üldse tapamaja veetakse ja kui pikk on teekond. loomade veotingimused tuleb üle vaadata nii et äh, komisjoni, komisjon peaks oma uues ettepanekus liikmesriikides, riik, liikmesriikidele neid fakte arvestama. me peame maksimaalsed veoajad, maksimaalse temperatuuri, minimaalse temperatuuri loomade veo puhul paika panema. ma kutsun teid üles ja palun teid veel kord, et te arvestaksite neid tähtsaid aspekte ja ja lähtuksite muudatuse tegemistel ka teaduslikest alustest. praegusel hetkel meil teaduslikke uuringuid ei ole ja niikaua, kui meil ei ole neid teaduslikke uuringuid, ei tohiks me salamisi sisse viia meetmeid, mis võib-olla on täiesti kontraproduktiivsed meie tegelike eesmärkidega. ning äh, äh tapa tingimused tapamajadele on hoopis teistsugused, sellel ei ole mitte mingit äh, pistmist äh, loomade veoga. täna me räägime ka loomade veost, nii et me kõik peaksime rääkima avatud kaartidega. suur tänu, liberaalide nimel saab proua Jensen pooleteist minutiks sõna. suur tänu härra volinik, lugupeetud kolleegid, ma olen pettunud, et Äh, nelja aasta jooksul ei ole komisjon meile esitanud dokumendi selle kohta, kuidas me saaksime loomade veo puhul tingimusi parandada. härra Küpriano ja proua Vassiljev tegid suurepärast koostööd nii omavahel kui ka parlamendiga, kuid millal lõpuks esitatakse meile dokument? me peame hoolitsema ka selle eest, et äh, liikmesriigid saaksid äh, selle seadusandluse siis ka jõustada. kaheksatunnine maksimaalne veoaja piirang tuleks paika panna. praegu kehtivad piirangud ei ole piisavad. näiteks mõnede loomade jaoks on juba ühetunniline veoaeg liiga pikk, teised loomad, mis on aga terved, neid võib transportida ka kauem kui kaheksa tundi. nii et äh, pika distantsiga vedude puhul on äh, parlament teinud puhkeaja kohta ettepanekud ja tuleb selleks äh, eraldi ka puhkekohad välja ehitada. kas selles osas on midagi tehtud? teadlased ja loomakaitseorganisatsioonid peaksid äh, ühe laua taha kokku tulema ja järele mõtlema, millised oleksid parimad tingimused ja kriteeriumid. seda on muidugi raske teha, kuid seda tasub teha, sellepärast et meie teadmised Äh, loomade veo kohta peaksid jõudma ka seadusandlusesse. aitäh, nüüd UN fraktsiooni nimel härra Wojtšikovski, üks minut, palun. Äh, suur aitäh, president. härra Parisil oli õigus, äh, kui ta juhtis tähelepanu sellele, et see, kuidas me loomi kohtleme, annab infot ka meie enda kohta, selle kohta, kas me oleme tsiviliseeritud ühiskond või ei. on väga palju juhtumeid, kus loomad äh, kannatavad transpordi ja käigus, me teeme küll kõik, äh, mis, mis meie võimuses, aga sellest ei piisa. minu arvates oleks heaks lahenduseks äh, piirata seda aega, äh, mis loomadel tuleb veeta transpordivahendites kaheksale tunnile ning see aeg, mida nad tapamajas ja transpordis veedavad kaheteistkümnele tunnile. ja seda me üritamegi selle määruse eelnõuga teha, määrusega, mis on mõeldud siis tapamajadesse minevate loomade kaitseks. Äh, rahalised küsimused on võib-olla isegi olulisemad nimelt äh, pikem transport tähendab kulude kasvu äh, liha äh, muutub seetõttu kallimaks ning see võib samuti olla üks argument, miks peaks muutma seda aega, mis loomad transpordivahendites veedavad lühemaks. aitäh. ja nüüd roheliste nimel härra Schlüter, kolm minutit. suur tänu tsivilisatsiooni arengutaset on võimalik mõõta selle järgi, kuidas kõige kaitsetumaid selles tsivilisatsioonis kaitstakse ja see puudutab kindlasti ka loomade transporti. meie tsivilisatsiooni arengut näitab see, kuidas me loomi käi- äh,, kohtleme. kui meie saime Euroopa Liidu liikmesriigiks, siis räägiti väga palju loomakaitsest ja sellest, kuidas meil oleks võimalik loomakaitset parandada. ja siis võeti vastu see määrus number üks kahe tuhande viiendal aastal, aga loomade veotingimused ei ole paranenud. räägitakse, et on olemas järelevalvemehhanismid ja tuleb esitada äh, aruandeid ja et loomade vedajaid tuleb koolitada. kuid me teame, et viis riiki pole mitte mingeid aruandeid üldse esitanud, nii et sellepärast ma kutsuksin komisjoni üles kohe neid riike trahvima. milline on olukord äh, teistes kahekümne teises liikmesriigis, milliseid kontrolle on läbi viidud, kas meetmetest peetakse kinni, kas tingimused on tagatud? kahjuks mitte. härra Küpriano lubas meile, et äh, enne komisjoni mandaadi lõppu lõppu hakatakse selle küsimusega tegelema, kui see on vajalik. jah, see on vajalik. paljudes äh, väikestes riikides äh, ei ole võib-olla üldse loomi vaja kakskümmend neli tundi transportida. meil on vaja ka uusi reegleid ähm, tapamajade jaoks. kui paljud teist oleksid nõus, kui nad peaksid kahekümne nelja äh, tunni jooksul viibima ühes äh, veoautos koos äh, kaheteistkümne lehma ja nelja lambaga. just sellistes tingimustes neid loomi veetakse nii et me peaksime põllumajandusministreid üles kutsuma, et nad korra reisiksid oma koduriigist Brüsselisse sama kitsastes tingimustes nagu loomad, siis oleks ka kindel, et nad hakkaksid midagi ette võtma. väga tähtsaks küsimuseks on ka kulud. loomade transpordi puhul üritatakse kulusid kärpida ja ei arvestata loomade kannatustega see toob endaga kaasa ka liha kvaliteedi vähenemise, sellepärast et kui loom on stressis, siis tema liha kvaliteet äh, halveneb. nii et tegelikult puudutab loomade vedu kogu toiduahelat. meil on väga tähtis saada ja toota kvaliteetset liha, aga kvaliteetne liha ei jõua turule just loomade veo pärast. kui me soovime valimiskampaanias positiivselt silma paista, siis tuleb lõppude lõpuks hakata loomade veotingimusi parandama. suur tänu, nüüd kuue fraktsiooni nimel härra Holm, kaks minutit. suur tänu, härra president. selle arutelu lähtepunktiks on ju see, et loomad on loomad elavad äh, ja tunnevad. Nad tunnevad stressi, valu ja kannatusi täpselt samamoodi nagu meie inimesed ja seda peaksime me arvestama, kui me teeme oma õigusloomelist tööd. siiamaani pole seda tehtud. üha rohkem transporditakse Euroopa Liidu piires loomi, seda siseturu pärast ja loomi kasvatatakse ühes riigis, nad viiakse teise riiki tapamajja ja siis transporditakse edasi see liha kolmandatesse riikidesse. meil ei ole võimalik äh, loomade vedu äh, loomade kaitsmise argumentidega ära keelata. üks Rootsi uuring näitas, kui palju loomi ühest riigist teise transporditakse. viieteistkümnes Euroopa Liidu liikmesringis oli neid loomi, eh, neljajalgseid loomi kakskümmend kaks tuhat nelisada ehk siis hobused, looma, hobused, lehmad ja nii edasi. ja siis äh, oli veel viis miljardit lindu Need on arvud siis viieteistkümne vana liikmesriigi kohta, nii et kakskümmend seitsmes, kahekümne seitsmes liikmesriigis on need arvud kindlasti palju suuremad. sellepärast on ka küsimus, et mille lõpuks võetakse vastu uus direktiiv, kuna härra Kübriano lubas, et seda tehakse veel komisjoni selle ametiperioodi jooksul. kas komisjon võib kinnitada, et äh, loomade veo ajale pannakse peale kaheksatunnine piirang ja siis veel üks küsimus, härra Spiidla Te ütlesite, et viis liikmesriiki pole oma aruandeid esitanud ja see on täiesti uskumatu asjaolu. aga tahtsin nüüd küsida, et mida te teete nende liikmesriikide aruannetega, kas te analüüsite neid? meie sooviksime teie käest äh, saada aruannet selle kohta, mis nendes äh, liikmesriikide aastaaruannetes siis kirjas oli. kas äh, on vastu võetud meetmeid selle kohta, kuidas loomade vedu parandada? me eh, tahame teada, kas võetakse vastu direktiiv, kus on pandud veoajale peale piirang kaheksa tundi. aitäh! suur tänu ja nüüd eh, Intem fraktsiooni nimel härra Blum, kaks minutit. Well, president, teema on põnev nagu alati keegi ei saa irooniast aru. üks suurimaid probleeme, mis meil on ja eriti Ühendkuningriigis, on see kohutavalt toberreeglite laviin, millega tapamajad kümme aastat tagasi pidid tegelema hakkama. tule, selle tulemusena sulgeti Ühendkuningriigis üle tuhande tapamaja ja seetõttu loomade transpordiaeg pikeneski. Äh, minu õemees on lihunik, tal on tapamaja Yorkshire'is ning teda külastas siis üks äh, veterinaar, keda üle teostas järelevalvet teine veterinaar ja tema üle veel mitmed ametnikud ja see on see tulemus, mis selliste reeglite ja määruste äh, tagajärjel sünnib. praegu on need transpordijad probleemid minu valimisringkonnas äh, viiakse loomi Manchesteri üle kogu Inglismaa, sellepärast et meil on tapamajad suletud ja see on probleem, millega tuleks tegeleda. ma räägin ka hobuste transpordist. Äh, äh, minu kolleeg Farage ütleb, et Euroopa Liidus on riike, kus peetakse hobuseid toiduks. minu arvates on see ingl-, ing-, minule kui inglasele on uskumatu, et süüakse hobuseid inglane ei sööks oma hobust, ei söö hobust täpselt nagu ta ei söö oma lapsi. meie vahel on selline tohutu kultuuriline lõhe nüüd mitteühinenute nimel härra Alistair pooleteiseks minutiks, palun. härra president, see ne,, nende sõnade järgimine kindlasti ei ole nüüd lihtne mul mul ei ole tegelikult mitte mingisugust raskust tõhusate ja korralike reeglitega, millega kontrollitakse loomade heaolu, kuid mul hakkab tõsist muret tekitama see, et me oleme sattunud äh, oravrattasse, kus äh, me äh, tõmbame silmuse kokku oma põllumajandussektori ümber, nii et see enam praktiliselt ei suuda tegutseda selle silmuse sees. ja selliseid arenguid olen ma näinud tärkamas komisjoni konsultatsiooniprotsessis maksimumtranspordiaegade ja karja suuruse miinimumi osas komisjon ei ole suutnud tagada kahe tuhande viienda, komisjoni ettepanekul võeti vastu kahe tuhande viiendal aastal määrus, kuid nüüd vähem kui paar aastat pärast selle äh, rakendumist äh, üritavad nad uuesti seda kaheksa tunni limiit limiidiga tegeleda ja tuleb öelda, et Põhja-Iirimaal minu valimispiirkonnas oleks see täiesti katastroofiline, sellepärast et me ju eksport, äh, ekspordime loomi ja neid tuleb viia üle mere ning kui lubatud on ainult kaheksatunnine transpordi üks etapp, siis see on täiesti mittepiisav meie jaoks, ei ole äh, sobiv ja sellistes karmides tingimustes äh, tuletan kojale ma meelde, ei saa me rääkida sellest äh, kuidas Lõuna-Ameerikas, kust me hea meelega sisse impordime liha, veetakse loomi ja taaskord me siis karistame oma talunikke ja samas ei äh, huvitu üldse sellest, millised on imporditud kauba ka, äh, mis on imporditud kaubaga tehtud me peame äh, lõpetama selle kinnise idee mida me siin kogu aeg arendame. suur tänu. enne kui jätkame, kolleegid, selle aruteluga, kui lubate, siis ma tahaksin äh, siin teha ühe märkuse äh, härra Blumile, mis puudutab äh, hobuseliha tarbimist hobuseliha süüakse tõesti mõningates liikmesriikides, aga ega kedagi selleks ei sunnita ju ometigi. ja selles ju see kogu mõte seisnebki, aga nüüd lubage, jätkame arutelu ja proua Jeegle kolm minutit. suur tänu, härra eh, president, lugupeetud volinik, kallid kolleegid, me räägime jälle küsimusest, mille puhul on väga kiiresti näha, et eh, emotsioonid keevad üle pea ja teiselt poolt on meil probleeme ka reaalse ol,, reaalsest olukorrast arusaamisega. ma tahaksin tänada selle küsimuse eest, härra Pärisit, see küsimus oli väga tähtis, aga mitte selleks, et emotsioone üles kütta, vaid selleks, et teada saada, mis on juhtunud, härra volinik, kuidas on asjad arenenud, kas meil on tõendeid arengute kohta, millised arvud on teile meile esitatud, te nimetasite paari arvu, aga ma olen veendunud, et Euroopa Liidu liikmesriikides on lõhed suuremad kui need, mida te näitasite, nagu see, et üks liikmesriik on aruande esitanud ja teine mitte. kuidas on äh, reegleid jõustatud, kuidas organise-, organiseeritakse loomade vedu, kuidas loomade vedu kontrollitakse? ma arvan, et on veel üks küsimus, millest on vaja väga rääkida. nimelt probleemid, mis tõstatusid põllumajanduse valdkonnas sest me oleme ju defineerinud põllumajanduse valdkonna ja tihti samastame asju, mis tege-, mida tegelikult ei tohiks samastada. millist äh, koolitust peaks saama talunik, äh, kus tal oleks võimalik seda saada, kellele ta peaks esitama tunnistuse? veel kord, äh, talunikke tuleb koolitada. talunik on saanud koolituse ja kasvatab loomi ja nüüd tuleb siia protsessi sisse nüüd ka äh, transpordifirma, kus töötab autojuht, kes võib-olla mitte kunagi oma elus pole varem loomadega kokku puutunud. Neid, seda kahte asja ei saa me panna ühte patta, aga me oleme seda teinud. veel tekitab suuri probleeme see, kui näiteks talunik äh, transpordib äh, oma vasikat, siis ta ei siis kas ta saab seda viiekümne kilomeetri kaugusele vedada või mitte? jah, saab küll, me peaksime mõtlema sellele, et ka väikesed tapamajad saaksid äh, kasumit toota. nii et äh, kui talunik nüüd transpordib oma vasikat viiekümne kilomeetri kaugusele, siis ta võib seda teha. kui ta aga võtab ka naabre, naabri vasika kaasa, siis ta ei tohi seda enam seaduse järgi teha. nii et siin tuleb probleem lahendada. me peaksime vaatama, kuidas erinevates riikides olukord öö, äh, on muutunud. nii, iga talunik võib ka oma öö, äh, hobust äh, transportida, kui ta teeb seda eraeesmärkidel. kui ta aga soovib viia hobust turule, et seda maha müüa, siis selle seaduse järgi ta seda teha ei tohi. nii et need on küsimused, mille üle tuleks meil veel aru pidada. härra Kapolos Santos, kaks minutit. E suur aitäh see küsimus, millistes tingimustes loomi transporditakse, on nagu härra Parish õigesti ütles, äärmiselt oluline. minu arvates on tegemist tõesti tsivilisatsiooni ja väärtuste küsimustega. loomade kannatuste piiramine on osaks meie tsiviliseeritud ühiskonna väärtustest. me soovime loomadele parimat heaolu ju nende viimasel teekonnal aga see hind, mida tuleb maksta nende praeguste reeglite rakendamise eest, võib teatud piirkondades kaasa tuua konkurentsimoonutusi. Äh, tegemist on piirkondadega, mis ei suuda teatud loomaliikidega oma turgu ise varustada ja Portugal on üheks näiteks selle kohta meil tekivad tõsised konkurentsiprobleemid äh, loomade tapmise ja äh, tapamajadega. Äh, teistel liikmesriik, teised liikmesriigid saavad jälle eeliseid, sellepärast et neil on võimalik saadusi paremini müüa, see tähendab äh, rohkem töökohti, rohkem lisandväärtust seega on täiesti õigustatud, et komisjon niipea kui võimalik esitab meile üksikasjaliku analüüsi, mitte üksnes selle kohta, kuidas määruse sätteid on kohaldatud, vaid ka selle kohta, millised on majanduslik, milline on selle määruse majanduslik ning rahaline mõju nendele piirkondadele, nendele liikmesriikidele, kus on, ei kasvatata piisavalt loomi. ma arvan, et komisjon peaks meile andma nii kiiresti kui võimalik objektiivse vastuse aitäh, poolteist minutit nüüd proua Murko. aitäh, president. elusloomade transport äh, Sloveeniasse toimub põhiliselt Itaaliast, aga teistest riikidest Äh, vastavalt meie Veterinaarameti andmetele on Euroopa õigusaktid selles valdkonnas üsna ulatuslikud, aga samas ka jäigad ja, ja nende rakendamine on keeruline. suurimaks probleemiks näib olevat just inspektsioon ja kontroll, sest pärast sisepiiride kaotamist on väga raske kontrollida, kas autojuhid on tegelikult peatunud seal, kus ette nähtud või ei ma tahaksin juhtida tähelepanu, et arvestades meie territooriumi suurust, Sloveenial ei ole vaja oma kontrollpunkte, meil on olemas Itaalia ja Ungariga kokkulepped. meil on vaja ühtset Euroopa, üle-euroopalist lahendust, pidades silmas seda katastroofilist pilti, mis loomade kaugvedudega Euroopas, Euroopa teedel kaasneb äh, kahe tuhande viienda aasta määrus vajaks läbivaatamist. see on võimalus meie kõigi jaoks. transport on väga tihedalt seotud loomade kohtlemisega enne eh, nende tapama jõudmist ning ma arvan, et meil ei ole mitte mingisugust põhjust eh, lubada transporti rohkem kui kaheksa tundi, seetõttu ma toetan seda, et seatakse siis loomade transpordile ajaline piirang. härra Sapolovski president, see määrus, mis puudutab loomade transporti, on väga oluline. ma arvan, et selle kohta info saamine on samuti oluline. me peaksime rõhutama seda, et väga palju liha, mida Euroopa Liidu tarvitakse, on sisse toodud ja ei allu samadele määrustele. määrus, millest me räägime, on üks parimaid selles osas, mis puudutab äh, loomade heaolu ja ka tingimusi tapamajades aga me teame, et paljudes liikmesriikides sellest kinni ei peeta, me teame, et paljudes liikmesriikides on probleeme tööliste õigustega, mis siis veel rääkida loomade õigustest. me teame samuti, et Äh, VKE-de puhul on probleeme vähem, pigem on probleemid suurtes ettevõtetes, tõenäoliselt politsei ja õiguskaitseorganid peavad tegema samuti oma töö selles osas, mis puudutab määruse jõustamist. me teame, et on palju juhtumeid, kus loomade õigusi rikutakse. proua Sinnot üheks minutiks, palun härra volinik, on väga oluline, et loomi transporditaks äh, turvaliselt ja üritades vältida välditavat kannatusi loomad äh, üldiselt peavad igasuguseid mootorsõidukeid hirmutavaks ja väga oluline on seda viia miinimumini nii palju kui võimalik. kui me reguleerime äh, seda ohutuse ja, ja kannatuste vältimise küsimust, siis me tavaliselt äh, transpordi ajale keskendume, see on küll väga kena, kuid see on lihtsustatud ja ei sobi kõikidele piirkondadele, näiteks Iirimaa, Iirimaa on saar ja suur eksportija samas, me peame merd ületama selleks, et jõuda mandrile ja oma turgudeni ja me ei saa siin selliseid absoluutseid äh, tunde panna paika. räägitakse kaheksast tunnist, aga läheb rohkem kui kaheksa tundi selleks, et äh, loom panna laevale ja üle mere viia ja ei ole võimalik ju La Manche'i väina keskel karja välja lasta äh, aasadele. me peame mõtlema olema tõesti see erand sellele, et kuidas loomi transporditakse, mitte keskenduma ainult vahemaadele ja tundide arvule. suur tänu, proua Genardi, kaks kolmkümmend, palun. suur tänu, härra president. kuigi loomade vedu käsitlev määrus on juba jaanuarist kaks tuhat seitse olnud jõus, tundub siiski, et liikmesriigid ei ole seda rakendanud ning ei ole ka aastaaruandeid esitanud nii, nagu on ette nähtud. see tähendab seda, et igasugused üldistavad analüüsid on täiesti võimatud, sest et väga palju äh, informatsiooni inspektsioonide kohta on veel kätte saamata. üsna mitu loomatervishoiuorganisatsiooni ja loomakaitseorganisatsioone on selle küsimuse pärast tõsiselt mures organisatsioonid on äh, kümnendeid tulutult äh, võidelnud, lõpuks kahe tuhande viiendal aastal määrus paika sai, kuid äh, liikmesriigid on üles näidanud teatavat halba tahet ja on olnud väga kergekäelised selle seadusandluse rakendamisel me kõik teame, et inspektsioonid ei ole see ületamatu probleem. me teame, kus loomi tapetakse, me teame, kus loomi kasvatatakse ja me teame ka, kus loomi veetakse. nii et kus see probleem tegelikult siis on? üldsus äh, tunneb järjest enam muret äh, loomade heaolu pärast nii nende transpordil kui ka tapamajades ning liikmesriigid ei tohiks seda unustada ja veel üks märkus transpordi kohta. on äh, määrava tähtsusega see, et äh, vaatamata transpordi ajale võetakse arvesse ka kohalikke kliimatingimusi äh, mitmepikkune marsruut Hollandis kevadel ei ole sugugi ju võrreldav kesksuvise transpordiga sellises riigis näiteks nagu Kreeka ärgem unustagem ka transporti öösel, kaaluge seda kindlasti järgnevates ettepanekutes. suur tänu, ütleb härra president ja annab sõna proua McInnesele. suur tänu härra president, mis peatub seadusandlust, siis tegemist on suhteliselt uue seadusandlusega loomade veo kait-, loomade kaitsmisel, vedamisel, see tuli alles jõusse jaanuaris kaks tuhat seitse. me kõik lootsime muidugi, et kõik esimesest päevast hakkavad täitma selle määruse mitmeid nõudmisi kuid oleks olnud see ju suisa imeväärne, kui see nii oleks läinud. see on väga detailne määrus ja suuri kohustusi liikmesriikidele õigustatult äh, paneb ja ka äh, tootjatele. kuid äh, ma tervitan Neil Parishi põllumajanduskomisjoni esimehe küsimust täna, sellepärast et me tõesti tahame näha, kas see määrus ka toimib. kuid enne seda peame me välja selgitama, kas seda ka rakendatakse, sest meid tõesti huvitab see ja me hoolime sellest, kuidas loomi veetakse üle terve Euroopa iirimaal on väga suur eluskari ja väga palju on seal tehtud äh, selleks et esimesest päevast nii selles äh, loomasektoris kui ka seiresektoris äh, põllumajandusministeerium ja teised ametkonnad on soovinud seda määrust täita väga palju on raha investeeritud selleks et transpordivahendeid kaasajastada ja et vastata nende määruse selle määruse nõuetele veel sellel kuul korraldatakse iirimaal üsna mitu koolitust eluskarja loomakarja ja lammas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 väga huvitav on näha, et see puudutab ainult äh, transpordivedu, see määrus äh, majandustegevusega seoses ja mulle tekitab muret see, et äh, me ei ole arutanud siin koduloomade heaolu, sellepärast et ma olen näinud üsna mitut inimest, kes arvavad, et nad oma loomade eest head hoolt kannavad, aga tegelikult on, ei ole see sugugi nii. ja samas need inimesed nõuavad karmimaid reegleid talupidamisele ja põllumajandusele laiemalt, see on asi, millele tuleb tähelepanu keskenduda litsenseeritud äh, vedu üldiselt järgib ähm, ju reegleid ja talunikud on sellest huvitatud, sellepärast nad tahavad, et nende loomad jõuaksid heades tingimustes kohale, et vastaks ostutingimustele. probleem on nimelt reguleerimata sektoriga ja neid need reeglid ei puuduta ja minu meelest sellele me peaksimegi keskenduma, kes on need inimesed, kes on jäänud äh, sellest äh, seadusandlusest väljapoole, kuidas need aga siia kuidas nad aga kinni püüda ja nii-öelda nende uksed sulgeda. kaheksa tunni küsimus nüüd, raskusi oli selle määruse rakendamisega sellepärast, et paljud liikmesriigid, sealhulgas Iirimaa, teavad, et meie puhul on need, äh, on see aeg märksa pikem, äh, kuid äh, mm, ma ei ole nõus nendega, et see kaheksa tundi peaks olema väiksem. hobuste kohta üsna tihti äh, olen ma mõelnud, et ma võiksin olla puhtavereline, sellepärast et nemad rein, äh, reisivad esimeses klassis, aga tegelikult hobuste heaolu kui selline, esimese ja teise klassi hobuste heaolu tekitab mulle tõsiseid muresid, kuna majanduslik olukord on praegu väga halb. paljud on öelnud, et me kägistame tegelikult sektorit, kes üritab meie reeglitele reegleid, reegleid täita, kuid samas ei pööra tähelepanu nendele, kes neid reegleid eiravad. härra Evans, poolteist minutit, palun. aitäh, president. ma tahaksin õnnitleda härra Päršit selle küsimuse tõstatamise eest, vaatamata meie poliitilistele erimeelsustele ja vaatamata tema äh, puudustele inimestena olen ma äh, temaga nõus sellel teemal ja toetan teda meil on vaja seda määrust, meil on vaja, et see määrus oleks edukas ning meil on vaja, et seda kõikjal jõustatakse. aga mul on ka terve rida reservatsioone ja ma olen nõus, ei ole nõus kõigi kolleegidega, kes täna sõna võtsid härra Stevenson ütles, et pikad reisid on lihtsalt vältimatud, mina ütleksin ei. Äh, proua Jensen, te rääkisite kahekümne nelja tunnisest transpordist, see ei ole vajalik ning härra Alister, põllumajandustööstus, äh, äh, teil on, on palju probleeme loomulikult. me kui tsiviliseeritud ühiskond peame vaatama kogu selle loomade transpordi mõtte, me transpordime neid kaugele ja siis tapame neid mina küsin kuidas saab, saavad loomade kannatused teel dehüdratsioon, stress, kuidas need loomade merereis, kuidas kõik selline saaks parandada toodete kvaliteeti lõpptulemusena? minu arvates ei ole seal majanduslikust aspektist mingit mõtet, seal ei ole ka inimlikust aspektist mõtet ja seetõttu mina to-, toetan loomade transpordi täielikult keelustamist, see toetaks äh, kohalikku maa, maamajandust äh,, kohalikke tootjaid, VKE-sid, nagu keegi maistis, ja see võimaldaks toidu tarbimist tootmiskohale niivõrd lähedal kui võimalik. ma tean, et Äh, lähitulevikus see loomulikult teoks ei saa ja seetõttu meil on vaja äh, realistlikku olemasolevate määruste jõustamist ning ma kutsun komisjoni üles kasutama kõiki Euroopa agentuure, politseijõude maanteedel, kui vaja, selleks, et peatada ja kontrollida äh, veokeid, et vaadata, kas nad peavad kinni selle määruse sätetest. proua Hool, üks minut, palun. volinik kas komisjon on ka kaalunud ka tagajärgi inimeste tervisele, kui loomade transpordimäärust korralikult ei rakendata? Äh, loomade kaugveod äh, põhjustavad loomadel stressi ja stress tähendab seda, et loomad on vastuvõtlikumad haigustele, eriti kehtib see hobuste puhul. teaduslikud uuringud on näidanud, et transport äh, muudab suurendab vabustel näiteks kõhu lahtisust ja äh, sellega ka, käib loomulikult kaasas ka haiguste levik, paljud transporditud loomad viiakse ju tapamajadesse, see tähendab aga, et äh, sellised haigused nagu salmonella võivad sattuda toiduahelasse. arvestades seda, et äh, seda määrust halvasti rakendatakse, arvestades seda stressi, mida loomad kannatavad, kas komisjonil on plaanis äh, tulla, tuginedes muidulikult teaduslikele andmetele, äh, välja selle lõpliku äh, reisi piirangu ajaga, see oleks kasulik nii loomade kui inimeste tervisele, aitäh. härra Potkanski, üks minut. aitäh, president, volinik, daamid ja härrad loomade transpordi probleem on loomulikult äärmiselt oluline, on väga hea, et me korra-, korraldasime selle arutelu sellel teemal. ma äh, ei ole rahul sellega, et me ei suuda tõhusalt seda määrust jõustada. mul on äh, väga hea meel selle üle, et selle arutelu käigus oleme me pööranud tähelepanu hobuste transpordi küsimusele mul on selle üle hea meel mitte üksnes sellepärast, et ma ise olen hobusekasvataja, vaid ka sellepärast, et ma tean, et eh, standarditest ei peeta kinni. hobusekasvatajana võin ma teile öelda, et hobused saavad inimestest alati aru. aga kahjuks ei saa inimesed alati hobustest aru. hobused tunnevad hirmu, usaldust, neil on, neil on omased ka teised tunded eh, mul oli üks äärmiselt haige loom, keda äh, veterinaarkliinikus ei saanud äh, ravida, kui omanik kohal ei olnud ja kui omanik kõrval oli, siis võis selle loomaga teha ükskõik mida. Äh, hobune lihtsalt ei usaldanud loomaarsti. ta, tal oli vaja, et omanik oleks kohal. nii et, et ma arvan, et see näide illustreerib, kui oluline on see, et loomad ei kannataks ning meie inimestena ei saa aru, et haiged loomad ning loomad, kes ei tunne usaldust, võivad käituda agressiivselt. Nende eest on raske hoolt ka kanda, aga kui loomade sõbrad, omanikud on seal, olukord muutub ning seetõttu ja, ja seetõttu ma räägingi loomade heaolust, loomade kohtlemisest, neid tuleb kohelda mitte kui lihtsalt liha aitäh ja nüüd proua Lange, kolm minutit. suur tänu, härra president, juba jälle räägime me siin kõrges kojas loomade veost ja juba jälle teeme me kaks järeldust. esiteks, et äh, praegused äh, meetmed äh, ei vasta Euroopa Liidu ja Euroopa Parlamendi eesmärkidele nii, nagu need on varem paika pandud kus näiteks äh, tehakse vahet tapamajja transportide ja teiste loomavedude vahel. jah, väga selge on see, et ähm, ka autojuhte tuleb koolitada, me peaksime kasutama GPS-süsteeme ja nii edasi, kuid sellest kõigest ei piisa. härra president, me näeme, et kontrollid on ikka veel Achillese kannaks loomade veo pool. Äh, loomade veokontrolli organiseerib organiseeritakse riiklikul tasandil ja meil Euroopa Liidus pole üldse aimu, kuidas see tegelikult toimub. sellepärast, et piiriülest koostööd ei toimu ka äh, nende vedude puhul, mis äh, viiakse läbi ühest riigist teise eelarves tuleks ette näha rohkem raha just selle valdkonna parandamiseks, kuid komisjon lükkas selle ettepaneku tagasi. ja nüüd räägib komisjon meile iga-aastastest riiklikest aastaaruannetest, mida ta peaks siis ka kontrollima, mille kohta ta peaks meile aru andma. kas ei oleks parem, kui komisjon hoolitseks nüüd Euroopa tasandil ad hoc kontrollide eest ja hoolitseks selle eest, et eesmärkidest peetaks kinni ja kinni peetaks ka paika pandud tingimustest. meil tuleb arvestada ka kliimatingimustega, erinevate loomaliikidega, rassidega ja me peaksime sisse kirjutama ka satelliitsüsteemide kasutamise ning ka äh, kesksete andmepankade juurde juurdepääsu. kui ei jõustata neid tingimusi, siis meil ei ole võimalik Euroopa tasandil kontrollida. näiteks Austrias ütlevad väga paljud kontrollijad, et äh, veoautod sõidavad tühjalt äh, Poolasse ja Tšehhi Vabariiki. kas see tähendab aga need autod ei tule kunagi tagasi. kas see tähendab, et äh, tagasi transporditakse need loomad teiste riikide kaudu, kuna Austrias on kontrollid rangemad kui teistes liikmesriikides? minu arvates on see viide sellele, et äh, reeglitest peetakse erinevates liikmesriikides erinevalt kinni. siis äh, veterinaaride poolt läbi viitavad kontrollid mulle tundub, et äh, loomaarstidest on saanud äh, ainult templilööjad, sellepärast et äh, veterinaarid ei ole võimalik kontrollida kahekümne nelja tunniseid transporte näiteks äh, veoplaanide kohaselt äh, veetakse hobuseid kahe poole tunni jooksul viiesaja kilomeetri kaugusele, kas see tähendab seda, et neid veetakse ühest riigist teise Ferraridega? nii et mulle tundub, et ka selles ei ole asi täpselt niimoodi, nagu meile siiamaani on räägitud. komisjoni ees seisab väga palju uusi ülesandeid, ma, mul on väga hea meel, kui komisjon juba enne Euroopa Parlamendi valimisi midagi ära teeks. proua Linn. I am going to concentrate ma keskenduksin äh, hobuste transpordile, nii nagu ka teised kolleegid seda on teinud, äh, on tõendeid selle kohta, et Euroopa Liidu reeglid, mis peaksid hobuste heaolu kaitsma pikamaatranspordil, neid rikutakse ja tulemuseks on ebainimlikud tingimused ning äh, kannatused. üsna tihti hobuseid topitakse veokitesse, kus temperatuur tõuseb üle neljakümne viie kraadi, üsna tihti veetakse neid hobuseid ilma toiduta ja joogita tuhandeid miile, tuues, tuues kaasa vigastusi ja surmajuhtumeid. kas komisjonil on informatsiooni selle kohta, et kui palju on rikutud määrust üks murd kaks tuhat viis ja kui palju on liikmesriike viidud kohtu ette pärast seda, kui see määrus jõustus viiendal jaanuaril kaks tuhat seitse. kas Euroopa Liidu määrused GPS seire kohta jõustuvad ja kas on mingisugune viis kuidas üksikisikud saaksid juurdepääsu andmetele mis on loomade veo jälgimisel kogutud liikmesriigiti ma tean et komisjonil on juurdepääs sellisele andmebaasile kuid üksikisikused ei saa seda juurdepääsu nii et palun vastust kolmele küsimusele härra Dove kolm minutit härra president mul on väga hea meel, et saan sellel väga olulisel teemal täna sõna võtta siin hommikul. ma tahaksin rõhutada seda, kui oluline on äh, eluskarja transportimine loode Inglismaale. Inglismaal, nagu äh, põllumajanduskomisjoni esimees ka ütles, meile meeldiks, kui neid loomi saaks äh, tapamajadesse viia lühema maa taha. meil on väga palju hobuseid, palju loomakarja, palju lambaid ja loomi liigutatakse väga palju ja ma olin Rahvusparlamendi liige kaheksateist aastat ja see oli ikka ja jälle esile kerkiv probleem, sellele pöör-, selle pärast pöördusid minu poole minu valijad ja tuleb öelda, et viimase kümne-kahekümne aasta jooksul ei ole asjad sugugi paranenud mul on väga hea meel, et see küsimus on esitatud, sellepärast et esimene rakendusaasta oli kaks tuhat seitse ja juuniks kaks tuhat kaheksa oleks pidanud aruanne jõudma komisjonini ja tegelikult me oleme ajakavast maha jäänud, ma kuulasin ära härra voliniku sõnad, et ta kavatseb keskenduda satelliitseiresüsteemide e-, e-, eeliste väljaselgitamisele ja see mõte on hea, kuid ähm, siiski neid kontrolle on nii palju juba, mis on ette nähtud määruses ja see on täiesti õigustatud, näiteks nagu sellised asjad, et loomade valmisolek transpordiks, kuidas transporditakse, transpordivahendid, äh, konteinerite suurus, äh, marsruudi pikkus, puhkeajad, äh, ja nii edasi, kõik need küsimused on aspektid, mida satelliit välja ei selgita. selleks on vaja detailseid inspektsioone ja sellest tuleb saada omad õppetunnid ja loodetavasti see kuupäev, millele härra volinik viitas oma sõnade lõppfaasis selle kohta, et millal saab lõppjäreldused teha selle määruse rakendamise vabandust, ma loodan, et ta ütleb oma lõppsõnades välja kuupäeva, millaks ta tahab et äh, need vahearuanded tuleksid, äh, selle värske määruse osas on, äh, on täiesti jube, kuidas loomade viimastel päevadel neid koheldakse. meie tarbijad ju tahavad näha nii-öelda mahekanu, mahe munast ja nii edasi, meie oleme inimesed ja meie oleme või me saame ju maksta lisatasusid selle eest, et loomade eest kantakse hoolt, need loomad on meie jaoks nii väärtuslikud ja vajalikud meie toiduaeduste eh, tagamiseks. suur tänu, härra Jover, üheks minutiks saab sõna härra Pohjamaa. suur tänu, härra president, austatud eh, härra volinik suur tänu Neil Parishile selle arutelu algatamise eest, loomade heaolu tagamine on äärmiselt oluline küsimus komisjon peab tagama selle, et loomade transporti puutuv määrus äh, rakenduks äh, ühtlaselt üle terve Euroopa Liidu Euroopa Liidu seadusandlus äh, loomaveo kohta on väga range, kuid äh, samas äh, on väga palju jubedaid lugusid selle kohta, kuidas neid määrusi rikutakse. maksimum tundide arv on praegu piisav, kui seda kontrollitakse ja, ja kui ka veokid on kõrge kvaliteediga, kus on kliimaseadmed, satelliitsüsteemid, et on koolitatud autojuhid, juhid ja et ähm, rakendatakse määrusid nii, nagu äh, paljudes liikmesriikides juba tehakse. minu meelest on väga oluline, et tänane seadusandlus täies määral ja täiel määral ja korralikult rakenduks terve Euroopa Liidu territooriumil ja et sellest saadakse omad õppetunnid, enne kui hakatakse uut seadusandlust looma. suur tänu teile! suur tänu, härra Pohjamaa! ja nüüd on äh, käes äh, vaba mikrofoni äh, aeg ja tavaliselt saavad sõna siis viis kõnelejat. Mm, kuivõrd seitse saadikut on sõna soovinud ja aega meil ka on, siis annan kõikidele soovijatele sõna erakorralisel kombel aga ühe minuti täpselt annan kõigile ja mitte grammigi rohkem, kõigepealt proua Šerfida. härra volinik, härra president, kallid kolleegid, positiivselt on võimalik koostööd teha ainult siis, kui kõik peavad kinni reeglitest. eriti just äh, talunike jaoks on tähtis see, et loome transporditaks niimoodi, et pärast nende tapmist oleks liha võimalikult kvaliteetne ja et loomi transporditaks stressitingimustes. meil tuleb häbiposti panna mustad lambad, sellepärast et reeglitest kinnipidamist me ei saa, mitte kinnipidamist ei saa me aktsepteerida. me peaksime vähendama loomade, elusloomade transporti tapamajja ja oma tingimuste paikamise, paikapanemisel peaksime me lähtuma teaduslikest andmetest me peaksime hoolitsema selle eest, et ka transporte kolmandatest riikidest äh, viidaks, viidaks läbi samamoodi nagu Euroopa Liidu siseseid. suur tänu, härra Korbet, palun. Think... aitäh, äh, mulle tundub, et see arutelu on näidanud, et on Äh, väga suured kahtlused selle kohta, kas praegused õigusaktid toimivad, kas neid jõustatakse korralikult kõigis liikmesriikides. aga isegi selle kohta, kas üldse neid õigusakte ongi võimalik jõustada. Äh, kas on võimalik jõustada õigusakte, kui toimub loomade rahvusvaheline vedu? ma arvan, et me peame uurima, äkki peaks minema tagasi selle range kaheksatunnise piiri juurde ilma igasuguste eranditeta, võib-olla ainult erandid merevedudeks Iirimaalt, aga muudel juhtudel mitte mingeid erandeid. kolleege võib-olla huvitab, et on olemas uus veebilehekülg, kus peetakse kampaaniat just nimelt selle eesmärgil, see on www.eighthours.eu paljud, äh, kes seda arutelu on kuulanud, võib-olla tahavad seda veebilehekülge lu lugeda. härra Šuš. Szanowni Państwo, wiele dzisiaj powiedzieliśmy o humanitarnym. Prezydent, daamid ja härrad me kõnelesime sellest, kuidas me peame käituma inimlikult, kui oluline on loomade transport. ma arvan, et arutelu on kulgenud õiges suunas, seda arutelu oli väga vaja, aga tahaksin juhtida tähelepanu ühele faktile. me liigume küll õiges suunas, aga me ei peaks looma kunstlikke täiendavaid tingimusi või nõudeid talunike jaoks ma arvan, et meil on võimalik seda vältida ja ma kutsun komisjoni ja meid kõiki üles hoolitsema selle eest, et see hea ettevõtmine ei muutuks millekski liiga koormavaks. ja samuti leian ma, et kui me kõik võtame sõna nii eh, tugevalt sellel teemal, kui olulised need lahendused on, siis ma tahaksin meid kõiki üles kutsuda hoolitsema selle eest, et, et me ei suhtuks nendesse kohustustesse liiga kergekäeliselt. ma loodan, et kõik liikmesriigid suhtuvad nendesse kohustustesse samamoodi. ja nüüd annan sõna härra Dmitriule. domnule presidente, domnule komissar, stimați colegi experimentarea pe animale reprezintă o etapă importantă pentru cercetarea biologică și suur tänu meie kogemused loomavedudega on erinevad ja me peaksime nendest õppima. me peaksime pöörama tähelepanu nendele loomadele, mida kasutatakse teaduslikeks uuringuteks ja Euroopa Liit peaks näitama siin head eeskuju, mis puudutab ka nende loomade kasvatamist ja kaitset. komisjoni direktiiv on juba üle kahekümne aasta vana selles valdkonnas ning äh, seal pannakse paika teatud põhimõtted, kuid sellegipoolest on võimalik veel väga palju ära teha. on miljoneid loomi, mida kasutatakse loomkatseteks. väga paljud äh, loomad elavad Euroopa Liidu laborites ja ka neid tuleb kaitsta. ka loomadega kauplemine äh,, operatsioonid, äh, nende tapmine. kõikides nendes valdkondades äh, tuleb meil tegutseda niimoodi, et me peaksime kinni rahvusvahelistest sätetest ja väldiksime loomade piinamist. suur tänu. Mulțumesc, domnule președinte, domnule Robetre. dragi colegi, noile state membre și mă voi referi în mod concret la... Suur tänu, kallid kolleegid! uued liikmesriigid, näiteks Rumeenia, peavad äh, rohkem panustama järelevalvetegevusse loomade veo puhul. sellepärast on äh, loo-, room-, Rumeenia loomakaitsjate jaoks äh, praegusel hetkel kõiki sätteid väga raske ellu viia, ilma et nad äh, oma kontrollides ei kaasaks ka politseid. me ei tohiks ära unustada seda, et nii tapamajja veol kui ka tavalisel veol, loomade veol on erilised tingimused, millest tuleb kinni pidada. peale selle tuleks esitada ka aastaaruandeid. Thank you aitäh, ma olen seisukohal, et äh, sõidukite kvaliteet ja autojuhi oskused on sama olulised või isegi võib-olla olulisemad kui reisi pikkus. Äh, kaks äh, tundi kehvas seisundis sõidukis, mida juhitakse suurel kiirusel, omab loomade tervishoiule palju halvemat mõju kui kümnetunnine reis kaasaegses hoolikalt juhitud sõidukis hobuste heaolu, keda viiakse tapamajja, valmistab endiselt muret ning on tõendeid selle kohta, et paljud liikmesriigid võib-olla teadlikult eiravad selles valdkonnas kehtivaid õigusakte. komisjon sai Iirimaalt mööduse ju-, möödunud juunis raporti, aga kuidas on lugu nende riikidega, kes ei ole aruandeid esitanud ja kas need aruanded avaldatakse internetis? ma tahaksin nendele küsimustele vastuseid, aitäh! aitäh, proua Toila. härra Sikerski. suur aitäh. Euroopa Liit osutab väga suurt tähtsust loomade õigele kohtlemisele kuni nende sünnist tapmiseni. me teame, et Eh, liha kvaliteeti saab hinnata selle põhjal, kuidas looma on koheldud. Eh, selle kohta on olemas teaduslikud tõendid. seetõttu me peaksimegi jõustama seda kõnealust määrust. ma tean, et vahepeal on vajalik loomi kauge maa taha vedada. Eh, selleks läheb vaja palju aega, sest me peame kinni pidama kõigist määrustest. oluline on mõelda parimatele viisidele, kuidas seda määrust jõustada. ma arvan, et me peaksime hindama, milline on olukord igas liikmesriigis ning pidama silmas seda, et selle kõigega käivad kaasas ka kulud ja lõppkulud tarbijate jaoks. No sé si por una cuestión de orden el presidente de la comisión de... Su sõna saab veel põllumajanduskomisjoni esimees Äh, härra Pärusil ei ole mikrofoni. jah, härra president, teen väga lühidalt, ma olen küsimuse esitaja ja ütleksin volinikule enne, kui ta asja kokku võtab, et mul on kolm küsimust esitatud selles küsimuses, esimesele ta vastas, ta ütles, et liikmesriigid ei ole veel aruannet edastanud. aga tegelikult ma tahan teada, kas komisjon on esialgse analüüsi läbi viinud nende aruannete kohta nagu ja kas äh, komisjon kavatseb koostada aruande määruse rakendamise kohta tulevikus, seda meil on vaja ja kiiresti vaja ja meil on ka parimatest tavadest vaja ülevaadet, äh, näiteks on äh, ju marsruute, mis lähevad läbi mitme mar-, äh, liikmesriigi, on liikmesriike, mis täidavad korralikult reegleid ja teised mitte ja millal see analüüs võiks meieni jõuda ja kas üldse kavatsetakse läbi viia? suur tänu ja selle debati lõpetuseks saab sõna. volinik Spiidla, teil on sõna, palun. härra president, lugupeetud daamid ja härrad. Rooma õiguse kohaselt on paika pannud, et loomad on nagu asjad. mu, see meenutab mulle ühte transporti, mille kohaselt ühes vagunis oli kaheksa hobust või nelikümmend teist, ei vabandust, kaheksa hobust või nelikümmend inimest. ning ma usun, et tsivilisatsiooni arengu jooksul oleme me jõudnud tõdemusele, et loomad ei ole mitte asjad, esemed, vaid elus ja et neil on tunded. ma arvan, et sellest on kõik aru saanud ja et see tõdemus on sisse viidud ka ähm, seadusandlusesse. Euroopa Liidu seadusandlus on siiamaani sõnastatud niimoodi, et äh, lähtutakse tsivilisatsiooni arengust, kuid äh, kahjuks ei ole reegleid äh, sihikindlalt siiamaani rakendatud ja sellepärast on veel väga palju ära teha selleks, et olukorda parandada. komisjon on kogu eelneva, eelnevalt öelduga nõus ja pingutab tulevikus kontrollide parandamise nimel ja olukorra parandamise nimel, ja just sellepärast oleme me praegu välja töötamas uusi reegleid, mille puhul me üritame arvestada ka viimaseid teaduslikke uuringuid. see arutelu siin näitas väga selgelt, kui kompleksne see probleem on. tegemist ei ole lihtsa küsimusega. me ei saa lihtsalt öelda, et meil on vaja ühte või kahte reeglit ja siis on kogu asi lahendatud see arutelu siin näitas ka väga selgelt, vähemalt minu arvates, et äh, loomade kaitse kontseptsioon on selline, äh, mis ei lähtu mitte ainult tarbijakaitse äh, praktilisest lähenemisest. me ei räägi siin mitte ainult tarbijatest ja tarbijakaitsest, vaid me räägime siin väga tähtsatest eetilistest küsimustest. ma üritan vastata ka paarile konkreetsele küsimusele. esitati ju väga palju küsimusi ning otse loomulikult me oleme valmis kõikidele saadikutele ka väga üksikasjalikult äh, vastuse andma hiljem. aga mõnedele küsimustele üritan vastata juba praegu. üks küsimus puudutas seda, millised riigid ei ole aruandeid esitanud. enne juba nimetasin need riigid, aga kuna tegemist on tähtsa küsimusega, siis kordan veel kord. Küpros, Leedu, Malta, Bulgaaria ja Luksemburg ei ole esitanud aruandeid. ehk siis teisisõnu, Iirimaa on esitanud aruande ja nii oma kohustuse täitnud. selles arutelus küsiti ka, kuidas on olukord juurdepääsuga informatsioonile. ma võin teile kinnitada, et teoreetiliselt on võimalik riikle, riiklikke aruandeid avaldada. määruse kohaselt on liikmesriikidel küll võimalus äh, teatud äh, osasid äh, salastada, kuid seda, kuid palvet selle kohta ükski liikmesriik ei esitanud. ning ma lähtun sellest, et kui keegi ei ole palunud erinevaid osi konfidentsiaalselt käsitleda, siis ähm, ei ole seda vaja ka teha ja see annab sisse ka uue hoo uutele aruteludele. komisjon kontrollib riikide aastaaruandeid ja komisjoni eksperdid vaatavad need läbi ning vaatavad, kas määruses paika pandud tingimustest on kinni peetud, täpselt samamoodi nagu kõikidest teistest Euroopa Liidu sätetest. siis küsimus. Ehm, uute ettepanekute kohta. Ehm, praegu kehtiva süsteemi muutmiseks ma ütlesin, et komisjon on ettepanekuid välja töötamas ja pingutab äh, selle nimel, et nende ettepanekute väljatöötamisel kaasata ka viimaste teaduslike uuringute tulemused. küsimus oli ka selles, kas praegusel hetkel on mingeid äh, karistusmeetmeid ja karistusprotsessi alustatud, jah, äh, neid on kaks tükki, ei isegi kolm nimelt äh, on meile esitatud äh, kolm kaebust, mis puudutavad äh, Andaluusiat ehk siis Hispaaniat ja kokku on kuus liikmesriiki, kus kahe tuhande kaheksandal aastal ka kontrollid läbi viidi. Need on need konkreetsed arvud, mis ma saan anda esitatud küsimustele lugupeetud daamid ja härrad, lõpetuseks tahaksin veel kord teid kõiki tänada selle eh, laiapõhjalise arutelu eest, mis väga selgelt näitas, et komisjon ja Euroopa Parlament on eh, ühisel seisukohal ja see on väga heaks märgiks äh, selle valdkonna reguleerimisel tulevikus. suur tänu, härra volinik! sellega lõpetan arutelu selle päevakorra küsimuse kohta ning järgmiseks punktiks päevakorras on äh, härra Neil Parishi küsimus, mis puudutab Vahemere maade dieeti ja toitumistavasid ning